ma avan äh, kahekümne kolmanda märtsi kaks tuhat üksteist äh, istungi. eelmise istungi protokoll on välja jagatud, kas on märkusi? ei ole. käesolevaga on protokoll kinnitatud. ja nüüd äh, märkused istungi alguses minu poolt tervitan siinkohal Mariana de Kasperit, kes on äh, Alcedi de Kasperi tütar, kes oli üks äh, Euroopa Liidu asutajaid E, informacja numer dwa. Niepokojące. ja teine infopunkt. naaberriikidest Bahrainist, Süüriast ja Rumeeniast on saabunud e, rahutuks tegevad e, uudised. Nendes riikides on surutud alla demonstratsioonid, mis soovivad demokraatlikke muutusi riigi